yes die präsidentin! Äh, tere pärastlõunat, kallid kolleegid, jätkame oma istungit. sotsiaaldemokraatide fraktsioonilt on tulnud delegatsioonide liikmeteks nimetamise otsus ja see pannakse meie protokolli ja see jõustub väljakuulutamise kuupäeval ja eilse istungi protokoll on olemas, kas on vastuväiteid sellele, ei ole, sellega on protokoll heaks kiidetud ja nüüd proua Holmari raport ja proua Aider Kardia Zabal-Rubjali raport, eh, mis käsitleb Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend aasta üldeelarvet. ma ei näe, et proua Hoolmeier siin saalis oleks, nii et ma teen ettepaneku, et alustame proua eh, Kardia Zabal-Rubjali ettekandega, aga kõigepealt ma tahan öelda, et sinise kaardi küsimused ja vaba mikrofoni sõnasoovid äh, Äh, on võimalik esitada pultide kaudu elektrooniliselt. nii et ma palun sellepärast, et kõigil oleks hääletuskaardid olemas. ja kui te soovite juba sõna võtta või midagi küsida, siis saate kohe juba oma soovi avaldada, aga nüüd proua Kardia Zabal Rubial, palun suur tänu, proua istungi juhataja, volinik, kolleegid, homme me eh, hääletame saja seitsmekümne ühe eh, miljardi euro eelarve üle. see on ainult üks protsent rahvamajanduse kogutoodangust, ehkki see tundub väga suur summa ja selle abil me peame ellu rakendama üheskoos otsustatud Euroopa tegevuspoliitikat meie oleme parlamendis prioritiseerinud mõned valdkonnad ja suurendanud kolme eh, miljardi võrra nende eelarved, kaks miljardit läheb kliimamuutuste vastaseks võitluseks ja oluline on, et meiegi oleksime pühendunud võitlemaks kõige suurema väljakutsega, mis meie ees on ja kõik eelarveread, mis puudutavad kliimat, infrastruktuuriprojektide väljaarendamist, selleks, et dekarboniseerida meie majandus, samuti tulevikutehnoloogiate arendamine kõik on nendel ridadel, me tahtsime kliimaga seonduvaid programme tugevdada, aga see ei olnud meie ainus prioriteet. ja me palume, et noorte tööhõivealgatust ka rohkem toetataks, aga ei komisjon ega nõukogu ei pidanud seda vajalikuks. me tugevdame ka Erasmus programmi, millest tudengid abi saavad, samuti meie põllumajandustootjad, kes kannatavad eh, kaubandussõdade tõttu, me üritame mm, neid aidata muredes, mis on tingitud tariifide, tollimaksude siis kasutusele võtmisest. ja samuti ähm, tahame aitada teisi territooriume Mm, näidata üles solidaarsust pagi, pagulaste eh, suunal, aga samuti Palestiina rahva eh, toetamine, sellekski on vaja rahalisi vahendeid me oleme üritanud tugevdada neid poliitikaid, mis aitavad kujundada kaasaegset Euroopat ja mõjutavad Euroopa kodanike igapäevaelu. aga Mm. teiste institutsioonide raportöörina ma nüüd kasutan seda võimalust ja toon välja selle hea töö, mida tehakse, kõik tegevuspoliitikad, mida rakendab Euroopa Liit ehm, ju tegelikult teostavad eh, mitte seetõttu, mida institutsioonid teevad, vaid eh, selle kaudu, mida teised kõik teevad tähtis on samas, et töö oleks energiline, toimuks analüüs, arvestataks kõigi sektoritega ja väga tähtis on, et institutsioonidelgi oleks inimressursid ja rahalised vahendid, et oma tööd teha, sest Euroopa Liidul ei oleks kasu sellest, kui me äh, kärbiksime neid eelarveridasid, mis peavad tagama korraliku finantsjuhtimise me tahame ka regioonide komiteed toetada, sest kohalikud omavalitsused, piirkonnad kaitsevad selles organis oma huve.